ning arendada kui tõelist rahuprojekti, aitäh! suur tänu, härra volinik, nüüd oleme siis kokku võtnud selle arutelu, mis puudutas Majandus- ja Rahaliidu tulevikku, mul on siin mõned sõnavõtud, sain sotsiaaldemokraatidelt parlamentaarsete delegatsioonide äh, Ähm, liikmete ametisse määramise kohta ning äh, need ametisse määramised on ka kaasatud äh, selle istungjärgu äh, protokolli, nii et kui teil ei ole vastuvõetud, siis loeme need vastuvõetuks ja nüüd lähme edasi. nüüd annan uuesti sõna härra volinikule, kes räägib meile Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalsest sambast. tegemist on komisjoni avaldusega lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed komisjon on kollegiaalselt äh, president Barroso juhtimisel alustanud tööd, et välja töötada sotsiaalse mm, majandus- ja rahaliidu äh, äh, samba tugevdamine. meie töötame nende küsimustega, mis puudutavad otseselt Euroopa Liidu tõhusat toimimist samas äh, äh, toetame laiemat sotsiaalset Euroopa Liidu agendat. Äh, arvesse võttes pigenenud majandussurutust, surutist ning kriise Euroopa Liidus peame tegema kõik, et vähendada tööhõivega seotud kriisi, iga Euroopa Liidu institutsioon peab oma mandaadi raames töötama ning iga liikmesriik nii, äh, peab tegelema nii omaenda väljakutsetega kui ka ühiselt Euroopa Liidu tasandil meie ühtsete väljakutsetega. Euroopa Liidu proaktiivne poliitiline lähenemine keskendub majanduskasvu taastamisele ning jätkusuutliku majanduskasvu ning töökohtade loomise alusele. me öö, äh, jätkame samas suunas, eelarvepoliitika eh, koosneb avaliku rahastamise konsolideerimisest, on eh, nüüd eh, juba jätkamisel, strukturaalreforme tuleb jätkata isegi veelgi intensiivsemalt, et lubada uut majandustegevust ning aktiivsed tööturu poliitilised otsused on olulised, et vähendada noorte tööpuudust, siin on noortegarantii skeem oluliseks algatuseks. mis puutub äh, majandus- ja rahaliidu sotsiaalsesse dimensiooni, siis püüame äh, leida lahendusi, et seda paremini Äh, praeguse majandusjuhtimise struktuuri integreerida, näiteks on siin võimalus tugevdada tööhõive ning sotsiaalsete arengute järelevalvet, äh, makromajanduslikud tasakaalunihked äh, ja vastav tabel nõuavad rohkem tähelepanu ja arendamist siin on süvitsi minevad läbivaatamised üheks oluliseks instrumendiks ja selleks, et välja tuua sellised poliitilised otsused, mis paremini leevendaksid sotsiaalseid probleeme ning soodustaksid tööhõivet suurendatud süvendatud rahandussüsteem aitaks meil välja tuua peamisi probleeme õigeaegselt ning ennetavalt ning paremini integreerida sotsiaalset ja tööhõivet puudutavaid mõõtmeid üldisesse lähenemisse. siin saab veel ära teha ka palju öö, Äh, finantsinstrumentide kasutamise puhul Euroopa Liidu tasandil, et vähendada sotsiaalset survet äh, nendes liikmesriikides, kus on äh, rasked kohanemisprotsessid käimas. me peame tagama siin Euroopa Liidu Sotsiaalfondi adekvaatse rahastamise selleks, et võidelda vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vastu, see on üks olulisi küsimusi peale sellele, selle on terve rida uusi struktuuriforme äh, puudutavad äh, meetmeid, äh, mis aitavad kaasa Majandus- ja Rahaliidu arengule ning seda saab teha, võttes arvesse paremini majandus- ja rahaliidu paremat hindamist, tagamaks selleks, et et äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitikatele oleks tagatud äh, äh, sobiv rahastamine. ning lõpuks on majandus- ja rahaliidu süvendamine see vajab suuremat tööhõive liikumist Euroopa Liidus, see on oluline ühtse turu väljatöötamiseks, selleks, et töötajatel oleks tööd ning et neil oleks võimalik liikuda ning tööhõivet suurendada. mis puudutab mobiilsuse maksumust, siis me peame mm, siin keskenduma just noorte tööhõive probleemile, mis on mõnes riigis nüüd väga kõrgele tasemele jõudnud. komisjon on juba välja tulnud oluliste algatustega sellel sellel rindel ning äh, loodan teie toetusele ning loodan, et ka nõukogu toetab neid algatusi. lõpuks, äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, usume ka, et lähem kaasatus ning osalus sotsiaalpartnerite puhul äh, meie poliitilistes aruteludes ning otsustusprotsessides on sotsiaalse dimensiooni puhul möödapääsmatu. see on oluline selleks, et Äh, kaasata neid äh, poliitika omaks võtmisse, kuid ka, äh, et neid kaasata poliitika koordineerimisse Euroopa Liidu tasandil, sellepärast peame tugevdama sotsiaalset dialoogi nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil, aitäh! suur tänu, härra volinik, nüüd saavad sõna ähm, fraktsioon, kõigepealt Rahvapartei härra Mannanval suur tänu. austatud kolleegid, härra volinik Rein, te viitasite sellele, et tee majandusseisakust välja peame me leidma ühiselt ning liikmesriigid peavad oma panust mitte ainult sõnades kuulutama, vaid ka reaalseid tegusid tegema. me oleme toetanud Euroopa poolaasta sisseviimist, kuid nüüd on oluline seda ka tõepoolest ellu viia ning väga tähtis on äh, ka äh, komisjoni ja parlamendi äh, töö. meie edu ees, aluseks on eht-, Euroopa ühtse turu toimimine ning selleks on vaja äh, ka stabiilset ja tugevat eurot ning see on majanduskasvu ja ettevõtete edukuse baasiks. majandus- ja rahandusliit võimaldab investeeringuid, võimaldab paremini kaasata riiklikke vahendeid ning liikuda edasi sotsiaalse kaitse tugevdamise suunas. kriisiga kaasneb aga see, et et äh, kriisi vastu võitlemiseks peab meil olema tugevalt ühendatud nii hästi majanduspoliitika kui ka sotsiaalpoliitika. me ei saa äh, ühelt poolt äh, püsida säästukursil ning kasvukursil, meil on vaja leida siin lahendused, jättes kõrvale ideoloogia meil on vaja vähendada riigivõlga, selleks on vaja reforme, kuigi väga paljude jaoks on reformide mõju väga valuline kuid tulemusi, mida me saavutame, on vaja kasutada selleks, et suunata vahendeid haridusse, tööhõivesse, siis on meil võimalik raskemast üle saada. osad riigid on sellega päris hästi toime tulnud, me peame sellele rohkem tähelepanu pöörama ning me peame inimestele ka selgeks tegema, et kui me soovime saavutada heaolu, siis me peame selle nimel ka pingutama. meil on vaja aga anda võimalused ka neile, kes elavad vaesuses, meil peab olema võim-, äh, meil peab olema noortel võimalusi edasi liikuda, noortegarantii on üks oluline samm, meil on vaja näidata inimestele, et neil on võimalik edasi liikuda meil me oleme ühiselt vastu võtnud mitmeid meetmeid sotsiaalmõõtme tugevdamiseks, me ei tohi neid vähendada tugevad ettevõtted, kes on üleilmses, üleilmsel tasandil eh, edukad, eh, ei ole piisavad, meil on vaja eh, pöörata rohkem tähelepanu ka ennetavale sotsiaalpoliitikale. inimesi ei tohi jätta hätta, inimesed tuleb kaasata, selleks on vaja meetmeid nii hariduse kui ka sotsiaalvaldkonnas, inimesed väärivad seda suur tänu, härra Mann, nüüd saab sõna proua Beres kaheks minutiks suur tänu, proua juhataja, härra volinik, te saite neljateistkümnendal märtsil Euroopa äh, Majandus- ja Rahaliidu äh, teekaardi härra Rompolt, seal oli neli mõõdet ning kolleegium tuli välja kahe ettepanekuga teie vastutusalas äh, ning keeldus äh, välja tulemast selle tekstiga, mida meie nõudsime sotsiaalteemal. kui me võtame arvesse Euroopa Liidu tööpuudust, siis see olukord näitab teie poliitika läbikukkumist ning äh, volinike kolleegiumi vaikimine äh, Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalse mõõtme teemal näitab härra Barroso valitsuse aja läbikukkumist. me ei me vaatame siin äh, seda tasakaalu nihet, tegemist ei ole ainult äh, makromajandusliku äh, tasakaalu nihikiga, vaid oluline on ka sotsiaalne tasakaalu nihe ja mõnikord on kõige paremad ja kõige halvemad lahendid äh, pärit USA-st, vaadake, kuidas seal on majandus üles ehitatud, seal on automaatsed stabilisaatorid ja meie tahame, et siin oleksid samasugused stabilisaatorid sotsiaalses plaanis Euroopa Liidus, sest kriisil on sotsiaalsed tagajärjed ja me ei saa sellest kriisist välja enne, kui me selle probleemiga ei tegele, enne kui me ei vii sisse automaatset stabilisaatorit äh, tänu ehm, minimaalsele töötushüvitisele. see on tõhus meede, mis lubaks teil eh, seda makromajanduslikku tasakaalu, nii et tasakaalustada, seda ei ole te suutnud teha oma eh, poliitiliste otsustega. Ehm, teise maailmasõja järel olime sama eh, rängas kriisis kui praegu ning tänu World, tänu heaoluriigile saime sellest olukorrast välja ja kui president Barroso tahaks meid kuulata, kuulda võtta, siis meil õnnestuks samasugune süsteem sisse viia ning äh, tänu, seda teha tänu nendele automaatsetele stabilisaatoritele. me tahame, et Euroopa Komisjon koos äh, härra Andoriga viiks sisse selle automaatse stabilisaatori ning äh, me tahame, et detailses plaanis oleks see sisse viidud, me tahame, et komisjon valmistaks ette järgmise mandaadi tööd vastava äh, rohelise raamatuga. aitäh, nüüd saab sõna proua Harkin. suur aitäh lugupeetud president, äh, volinik, ometi mõistetakse, kuivõrd oluline on sotsiaalne sama. volinik äh, Andur ütles äh, jaanuaris, et äh, Euroopa Majanduse, Rahandusliidu puhul on sotsiaalne sammas hädavajalik, et see projekt toimiks. see võimaldab samuti tagada Eh, ning eh, edu on võimalik saavutada siis, kui distsipliin ja solidaarsus käivad käsikäes, aga siiamaani seda ei ole toimunud. väga palju on räägitud eh, fiskaaldistsipliinist, aga solidaarsus ja distsip-, distsipliin kõlavad päris kummastavalt nendele, kellele, eriti nende kodanike jaoks, kellele ei ole enam juurdepääsu hoolekandele nii et äh, räägitakse küll, aga teod, millised on äh, edusammud? me näeme, et endiselt nõukogu blokeerib äh, fondi, millega abistatakse äh, töötajaid, äh, koolitust toetatakse. me oleme jõudnud, me ei ole jõudnud kokkuleppele edasi liikuda, samuti toiduabi jällegi nõukogu blokeerib. nelikümmend miljonit inimest Euroopas on praegu, kannatavad toidupuuduse käes, see on nende igapäevaelu, ma ei usu, et nõukogu liikmed oleksid valmis ütelda, et me ei taha seda programmi äh, üldse. Nad väidavad aga, et see on Euroopa Liidu kätes. mida see ütleb meie sotsiaalmudeli kohta? nüüd kui vaadata noorte tagatise äh, plaani, siis jällegi siin ei olda nõus sellega, et see peaks sotsiaalfondi alla käima, see on ainult soovitus. mida jällegi see tähendab noorte jaoks, kes on äh, praegu Euroopa Liidus töötud? Euroopa Liidu institutsioonid ei tööta koos nende probleemide lahendamiseks, jah, nagu volinik ütles, sõnad on küll õiged, ta ütles, et tuleb teha, mis vaja, et töötusest jagu saada, aga kui vaadata, mis praegu toimub, siis on tohutu lõhe selle vahel, mida me räägime ja mida me teeme. suur aitäh, proua Harkin ning proua Kornelisson, äh, kaks minutit. proua president, härra volinik ma kuulsin eh, väga eh, selget kõnet eh, selle kohta, kuidas meil on vaja solidaarsust, meil on vaja aidata inimesi selleks, et meil oleks ühine tulevik, ma olen sellega täiesti nõus kui me kolm aastat oleme pingutanud eelarvedistsipliini sisseviimise nimel, siis oleme me unustanud solidaarsuse. ma tervitan neid plaane, mis on suunatud eelarvešokist ülesaamiseks, kuid me ei tohi sellega piirduda. meil on vaja edasi liikuda ning lõpuks ometi ma näen, et tunnustatakse mõtet, et me peame pöörama tähelepanu ka sotsiaalsele ebavõrdsusele võrdsusele. väga kahju, et komisjon siiamaani on olnud pime selle aspekti suhtes, kujundades kuuspaki. kuuspakk äh, nõuab väga palju sotsiaalvaldkonna kärpimiseks kuidas liikmesriikide edasiliikumist mõõdetakse, see on suunatud majandustulemustele, kuid me peame pöörama rohkem tähelepanu tööpuudusele ja sotsiaalvaldkonnale. ma leian, et äh, majanduslikust äh, seisakust välja tulemiseks äh, on meil vaja sotsiaalse sotsiaalset äh, äh, aspekti silmas pidades äh, koordi-, toetudes avatud koordinatsioonimeetodile edasi liikuda, ma oleksin hea meelega kuulnud komisjoni konkreetseid plaane kas sotsiaalne sammas on lihtsalt sümbol või kaasnevad sellega konkreetsed tulemustabelid, mille abil on võimalik võrrelda ebavõrdsust liikmesriikides. suur tänu, sõna saab kolleeg Isoto. suur tänu esitatud andmed on eh, kõigiti selged, me näeme, et juba kuuendat kvartalit järjest on majandusseisakus, see on kõige pikem majandusseisak, mida me oleme eh, näinud eh, ning me, me näeme ka, et euro on ohus, me oleme püüdnud võtta vastu meetmeid selle päästmiseks liikmesriikide võl-, võlakoorma vähendamiseks kuid eh, samas on meil Euroopas koole, kus ei ole isegi paberit piisavalt, inimestel ei ole raha ravimite ostmiseks. Eh, Itaalias on seitse miljonit inimest allpool vaesuspiiri. meil on his-, tuhandeid perekondi, kes virelevad vaesuses. Eh, Hispaanias ei ole olukord parem. me näeme ettevõtteid, kus eh, inimesed kaotavad töö, kus nad eh, võtavad eneselt elu selle tagajärjel eh, ning euroala liikmesriigid ei näe majanduskasvu, meil on vaja julgeid samme selleks, et muuta oma poliitika sisu, selleks, et tugevdada sotsiaalse, sotsiaalsektorit. meil on vaja vabaneda valedest müütidest ning meil on vaja ka isegi üles käärida. tänan, proua Mattias senhor comissário, sejamos honestos. Eh, tänan, eh, eh, olgem ausad, pärast viite aastat võitlemiskriisi vastu räägime me nüüd sotsiaalse samba tähtsusest, kuid me näeme tohutuid sotsiaalseid lõhesid. rahvas on paljaks röövitud poliitikud on oma poliitikaga äh, rahvast röövinud ning äh, kogu sotsiaalsektor on hävitatud. kõike seda finantsturgude huvides, me näeme äh, tohutut tööpuudust, me näeme ebavõrdsust alati, kui komisjon ja valitsused räägivad majanduskasvust ja töökohtade loomisest, võime me äh, ajalehtedest lugeda uusi äh, tööpuuduse määra rekordeid äh, ning komisjon ja valitsused, palun lõpetage see Euroopa projekti müstifitseerimine. meil on vaja vaadata, kuidas elavad inimesed inimesed ei suuda rohkem, me ei saa jätkata sama poliitika ja samade vahenditega, muidu me lõpetame Euroopa projekti. aitäh, nüüd saab sõna proua Ferreira, palun. aitäh, proua president, härra volinik, Euroopa Liidu edukust me võime mõõta tööpuudusega, me näeme, kui suured on tööpuuduse määrad Portugalis, Itaalias, Hispaanias, tegemist on katastroofiliste näitajatega ning see on vale poliitika tagajärg. samas on see ka aluseks eurovastastele meeleoludele. meil on vaja saavutada majanduse kasv, eh, kuid kui me Äh, ei suuda seda tagada, siis rändavad inimesed Euroopast välja ning minu küsimus volinikule on see, millal saab volinik esitada need dokumendid, mida ta esitama peab, selleks äh, et me saaksime äh, edasi liikuda, tugevdada sotsiaalset sammast, mis toetub võrd-, tulemustabelile, konkreetsetele andmetele kus on näidatud konkreetsed sammud, kuidas võidelda tööpuuduse vastu. me peame analüüsima riikide majandusseisu, kaasates tööpuuduse näitajad, aitäh! kuna proua Bilbao Barandikat ei ole, siis annan ma kohe sõna pooleteiseks minutiks härra Blumile. Uh, uh um, suur tänu see oli väga huvitav kuulates neid äh, debatte sest äh, tundub, et äh, parlament kujutab ette, siin on tegemist ühe äh, suure puuga, kus raha kasvab ja sealt võid siis raha võtta. me oleme kõik kuulnud vaesusest, tööpuudusest ja kas see kõik on täiesti tõsi ja ehk te siis nüüd kannatlikult kuulate, kuni ma teile seda asja selgitan. meil on täiesti hullumeelne süsteem, kus meil on olemas nii ettevõte kui sotsiaalne äh, toetussüsteem, see on pärastsõjajärgne läbikukkunud süsteem, sest meie maksime Ühendkuningriigis täiesti tervetele naistele ja meestele raha, et nad ei töötaks, impordime Ida-Euroopast inimesi, kes seda tööd siis teevad. nii et me pumpame raha sellise tupikusse oma majanduses ja selleks, et sellest maksta, meil on vaja kahekümneprotsendilist käibemaksu, meil on vaja kohutavat tulumaksu ja see tegelikult takistab majandusel taastuda. ainuke võimalus, kuidas siit välja pääseda, on kasv. ja me te-, meie teeme praktiliselt kõike, mida me saame siin selleks, et takistada majanduskasvamist, kui tegemist ei ole sotsiaaltoetustega, siis on selle ettevõtte toetussüsteemiga. meil on selline semukapitalism, mitte päris kapitalism, vaid hoopis semukapitalism. mul on Yorkshire's sõbrad, kellel on tuhat aakrit maad, nad saavad sada tuhat äh, nae, naela aastas, panevad sinna paar tuuleveskit püsti ja saavad mitu tuhat eurot veel. loomulikult te tekib siis toidupuudus sellise hullumeelse süsteemiga. saage lahti nendest maksudest ja määrudest ja äh, meil ei ole tegemist enam sellise toetussüsteemidega, mis on nagu vähkkasvaja ja noored inimesed peavad minema tööle. suur tänu, härra Blum. härra Tustas, palun. Ehm, majandus- ja rahandusliit eh, on vastuolus eh, rahvaste ja inimeste huvidega. Eh, tegemist on monopolide tugevdamise Äh, ja nende kasumite tugevdamisega sotsiaalset sammast Majandus- ja Rahandusliidus ei ole. Äh, see ei ole kooskõlas äh, Euroopa Liidu tegeliku iseloomuga, siin on tegemist selliste märksõnadega nagu töövõimelisus, sotsiaalne kindlustatus näljapalga juures, see ei ole üldse võimalik. sada kakskümmend miljonit elavad juba allpool vaesuspiiri. tegemist on Euroopa rahva näil-, surnuks näljutamisega ning Euroopa Majandus- ja Rahaliidu muutmisel ei ole midagi pistmist rahvaste huvidega. sellega tugevdatakse veelgi rahvavaenulikku iseloomu, tugevdatakse monopolide äh, positsiooni võrreldes äh, töövõtjate ja lihtsate tavakodanikega. et äh, majandus- ja rahaliit tagaks äh, Äh, heaolu, et oleks võimalik üles ehitada sotsiaalsem majandus- ja rahaliit, Euroop-, et Euroopa Liidust saaks rahvaste ühendus, see ei ole lihtsalt võimalik, see on vastuolus, see kõik on vastuolus rahvaste huvidega. härra Tserkas, kolm minutit, palun. Señor comisario, con el debido respeto, me permitirá usted que le aitäh, härra volinik. ma tahaksin teile öelda, et teie kohalolek ja teie sõnad äh, tek-, tekitasid veelgi suuremat ärevust. Äh, sotsiaalkriisis äh, oleksime me eeldanud seda, et meile saadetakse pädev volinik ja et keegi oleks, esindaks ka nõukogu. et majandus- ja rahaliidul oleks sotsiaalne sammas, selleks me tahame konkreetseid meetmeid, konkreetset ajakava ja see on äärmiselt oluline enne juuni tippkohtumist, kus meile jälle igasugust äh, äh, veidrat juttu räägitakse ja me ei näe puude tagant metsa enam Mm, kolleegium esitas midagi, aga ikkagi ei saanud aru, et äh, olukord on dramaatiline, et sotsiaalne sammas äh, on seni vastuolus äh, lepingutega, aluslepingutega. me peame vaatama, et puuduv nõudlus tekitab äh, rohkem äh, tööpuudust ja vähemaid maksutulusid ja see, äh, see selgitabki, miks me oleme majanduskriisis, see hävitab sotsiaalset kapitali. räägitakse rändest, aga meie kaotame ajude äravoolu tõttu parem, kõige parema haridusega noored. Te teravdate probleeme veelgi ning tekib sotsiaalne ja poliitiline viitsütikuga pomm. meil on vaja poliitilist juhtimist nagu ka majanduspoliitilist juhtimist ning äh, vaja on, et äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste nõukogu oleks sama oluline kui ECOFIN, meil on vaja sotsiaalset dialoogi, ilma selleta ei oleks võimalik äh, mõistlikku poliitikat, meil on vaja uusi indikaatoreid, meil on vaja automaatset stabiliseerimist, meil on vaja poliitikat, mis võtaks ähm, so sotsiaalsed sammad sama tõsiselt kui majandusküsimusi. aitäh ja härra Kohverati, palun. suur tänu. Äh, proua president, härra volinik, meil on tegemist väga tõsise kriisiga ja siin on tegemist kahe olulise valdkonnaga, vaadates seda, kui palju inimesi on tegelikult tööga hõivatud ning me peaksime vaatama ka seda, kuidas vaesus kasvab. inimesed, kes muutuvad vaeseks, ei saa elada väärikat elu. ja me näeme, et siin maailma osas nende inimeste arv üha kasvab, nagu me võime ka eeldada, et komisjon mõtleks ju välja äh, mingi lahenduse mõlema probleemi jaoks, aga kahjuks seda me ei näe. kui meil on tegemist tööpuuduse kasvuga siis meil on olemas idee, et tegemist on terve hulga investeeringutega, millest on kasu, aga samas, kui me vaatame täna hommikust debatti, siis meil on vaja uusi instrumente, mis kaitseks inimesi, kes on nõrgemal positsioonil meie ühiskonnas, kui nad töökohta ei leia või töö on kaotanud. see sotsiaalne osa on väga oluline ka konkurentsivõime mõttes. ilma sotsiaalse sidususeta see maailma osa siin laguneb lihtsalt laiali ja me ei näe siin ühtegi positiivset tulemust ei tänasel hetkel ega tulevikus. ma tahaksin näha väga kiiret muutust muudatust, aga kahjuks me ei ole seda täna hommikul näinud. proua Regner. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik Rein, ma ütlen äh, otse välja ilma igasuguse keerutamiseta, et meil on vaja seda sotsiaalset sammast ja meil on seda hädasti vaja, punkt. ja meil on seda kohe vaja äh, fakt on see, et Euroopa Liidu riigid äh, ei, muutuvad järjest erinevamaks, äh, rikkad riigid rikkamaks, vaesed riigid vaesemaks ja kes selle siis äh, kõik kokkuvõttes kinni maksavad, need, kes on kõige vaesemad. Äh, härra volinik, tore on, et te meiega täna siin arutelu peate, aga meile meeldiks see, kui siin oleks sotsiaalküsimuste eest valine, vastutav volinik ja sotsiaalministreid oleks vaja ka palju rohkem kaasata, mitte ainult ECOFIN-i ministreid ning seetõttu on mul väga kahju loomulikult ka sellest, et nõukogu ei ole täna esindatud sotsiaalne sammas on lõppkokkuvõttes investeering. oluline on see, mida tehakse eh, ja see on täiesti puudu, me ei nõua ju mitte midagi erilist, see ei ole revolutsioon. ma mõtlen siin näiteks Lissaboni lepingu eh, rakendamisele, me peaksime kunagi sellega hakkama saama, et meil oleks tõesti sotsiaalne turumajandus, aitäh. aitäh proua Regnerile ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Darden. aitäh härra volinik, ma rõõmustan, et äh, sotsiaalse samba teema on võetud meie tänase päevakorda, see näitab äh, selle häda, hädavajalikkust, kuivõrd tähtis on ühendada majandus- ning sotsiaalpoliitika ning rõhuda enam kodanike solidaarsusele. ma tahaksin äh, keskenduda sotsiaalsetele miinimumnõuetele Euroopas. kui me vaatame ka miinimumpalka, Euroopas eh, siis eh, ja, ja samuti need miinimumpensionid, mis Euroopas eh, on, need ei ole, siin ei ole olnud mingisuguseid tõuse viimase kolme aasta jooksul, ka miinimumpalga teema on tekitanud väga suurt ebavõrdsust liikmesriikide vahele. meil on vaja palju aega selleks, et nõukogu ning komisjon saaksid lõpuks aru, et parlamendil on õigus, kuid kui palju aega on veel aja selleks, et majandus- ja rahanduspoliitika muutuks sotsiaalseks? nüüd äh, sõna härra Guterres Prietole, palun. volinik, teie alustasite tänast arutelu sõnadega, et komisjon on teadlik sellest, et sotsiaalsfääris peab en-, enam ette võtma, mis teid siis äh, takistab, meie teid küll ei takista. mulle tundub, et komisjon ei ole tegelikult äh, olukorra tõsidusega kursis ning äh, samuti ei ole nad teadlikud sellest ambitsioonikusest, mida ootaksid neilt kodanikud selles vallas majanduspoliitika juba on põhimõtteliselt vastuolus sellega, mida Euroopa enam vajab, enam äh, majandusseisakut tuleb sellega kaasa ja sellega tekitatakse suuremat vahet sisse ka liikmesriikide vahel. enam oleks vaja majanduse koordineerimise vahendeid ning majanduse juhtimise meetmeid selleks, et me kriisist saaksime väljuda ja äh, praeguse poliitikaga te veate meid alt Äh, sotsiaalse so,, sotsiaalvallas näiteks Sotsiaalliidu teema on täielikult tagaplaanile jäänud. volinik, parlament äh, ei äh, talu enam sellist praegust initsi-, motivaatoritel põhi, põhinevat poliitikat, me peame rääkima enam sotsiaalsest liidust, peame enam rääkima ametiühingutega, tavakodanikega, rääkima töötusest, sotsiaalsest sidususest ja peame seda tegema praegu lõpetage nende ainult sõnade tegemine ja hakake lõpuks äh, ka midagi tegema, sest muidu varsti on valimistel tulemused näha. aitäh, nüüd sõna proua Bilbao Barandicale ja siis äh, vaba mikrofon suur tänu, volinik, majandus äh, ning rahandusliit on osa Euroopa sotsiaalmudelist ja see on äh, olnud eeskujuks kogu äh, maailmale. see põhineb meie väärtustel ja põhimõtetel äh, ja seetõttu peaks need teemad olema omavahel seotud, me peaksime ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohaselt saama maailmas silmapaistvaks jõuks. me peame võitlema finantsmaailma spekulatsioonide ning sotsiaalse dumpingu vastu meil peaks olema Euroopa, mis annab kodanikele enam seda, mida nad elus väärivad. ja see midagi, mida on võimalik saavutada inimlikul skaalal, peame siin rääkima usaldusest meil on ühised jagatud väärtused, peame enam rääkima ka omavahel sellest, kuidas neid äh, säilitada, peame enam rääkima mitmekesisusest äh, ning kasutama kõiki neid vahendeid, mis meie käsutuses on. selle põhjal, mida teilt täna kuulsin, volinik, äh, jah, andke siis meile need vahendid, kuid ärge unustage ka neid inimesi, kes praegu kannatavad Euroopas. nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde ja annaksin sõna äh, proua Žoždovjevkale. daamid ja härrad, praegu me oleme rääkinud siiamaani kriisist ja sotsiaalne aspekt Euroopa lõimumisest oli asi, mida ei arutatud, sellepärast et finantsid pidid kõigepealt korda saama. nii et eh, me keskendusime sellele, et me äh, kriisi ära hoiame ja tulemuseks oli sotsiaalne kriis, nagu me näeme seda äh, Hispaanias ja Kreekas ja Euroopa Majandus- ja Rahandusliit peaks olema täiendatud sotsiaalsete investeeringute ja parema sotsiaalse lõimumisega. tegemist on strateegiliselt tähtsa asjaga kahel põhjusel, kõigepealt, et suuta taastada majanduskasvu Euroopas, on meil vaja lühiajalisi tegevusi, mis käivad käsikäes Euroopa strateegiaga sotsiaalseteks investeeringuteks. ning lisaks sellele sotsiaalne kontroll peab olema loodud samal viisil, nagu toimuvad kontrollisüsteemid majanduses, et kõik tegevused, mida liikmesriigid teostavad, on paremini kontrollitud ja seiratud ning edasi ei ole ühtegi liitu, kui meil ei ole sotsiaalset konvergentsi. me näeme seda, et see, mis oli varem meie konkurentsieelis, siis praegusel hetkel on see sotsiaalne dumping, sest nüüd on kriis ja see viib äh, protektsionismile. nii et kui me tahame kaitsta mobiilsust Euroopa Liidus ning toetada selliseid instrumente ja tingimusi, mis aitavad liikmesriikide pikemas perspektiivis edasi arendada, siis see annab ka parema sotsiaalse konvergentsi. suur tänu! suur tänu ja proua Pärndakast! volinik Rehn on veendunud selles, et tema järgib kärbimiskava, mis peaks sobima kõigile. tegemist majanduspoliitikaga, mis ei ole vastuolus mitte ainult olemasolevate elutulemustega, reaalsusega, vaid me näeme ka seda, et kärpekava ei mõju enam, see ei toimi, nagu me kõik näeme. nüüd on meil majandusstagnatsioon, tööpuudus on väga kõrge ja see on otsene tagajärg sellele, et me ei reageerinud sellele, kuidas see riigisektori võlg tekkis. sellise konvergentsi äh, instrumendid, mis põhinevad liikmesriikide komisjoni vahelistel äh, proua Brender, kas, kas te palun võiksite natuke aeglasemalt rääkida, sellepärast et äh, tõlkidel on raske, raske teid tõlkida. aeglaselt, palun, ütleb proua president tegemist on konkurentsiinstrumentidega, mis põhinevad kahepoolsetel lepingutel komisjoni ja liikmesriikide vahel, siis siin tekib lühiühendus demokraatliku vastutusvõime osas. teades majanduspoliitilisi orientatsioone, siis ma arvan, et tegemist on altkäemaksuga liikmesriikidele, et liikmesriigid vähendaksid palku konkurentsivõime nimel, õõnestades meie heaolusüsteeme. sotsiaalne osa peaks kaasama ka mõistlikke ressursse selleks, et tasakaalu saavutada, sest meil on vaja solidaarsust ja see ei ole ainult selline viigileht, mis ka-, katab ära puudused. suur tänu ja kõneleja vabandab. aitäh ja nüüd saab sõna härra Paška. suur tänu. Euroopa Liit on suveräänsete riikide liit ja siin on loodud koordineeritud poliitiline ja majanduslik liit, mis põhineb aluslepingutel. komisjoni meetmed, kus viidatakse EMU-le, siis siin me peaksime ikkagi eelkõige arvestama riikide suveräänsusega, riikidel on õigus ise otsustada, millised on nende majanduslikud ja sotsiaalsed poliitikad. kuid edasi, kui me läheme lähedaseme Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu poole, siis seda ei ole võimalik rakendada, kui meil ei ole viidud sisse muudatusi Lissaboni leppesse. ning see tähendab, et meie kodanikud peavad seda aktsepteerima, kuid usaldus Euroopa projektidesse on kadumas meie kõikide riikides ning kodanikud üha rohkem usuvad, et nende valitsused ja parlamendid on märksa pädevamad oma probleemide lahendamiseks mul on jäänud mulje, et selline keskendumine tsentraliseeritud otsuste langetamise protsessi ei ole kõige sobivam meie kodanike arvates ning seetõttu me peaksime ehk ka äh, leidma võimaluse paremaks harmoniseeritud koostööks ja me ei lähe lihtsalt kiire äh, liidu poole. suur tänu! proua Kadenbach, palun. proua juhataja, proua härra volinik, hiljuti me saime äh, ra-, Nobeli rahupreemia ja me saime seda äh, selle eest muuhulgas, et äh, me üritame Euroopat tulevikku rahumeelselt kujundada ning selle eelduseks on sotsiaalne rahu, sotsiaalne kok-, ühtekuuluvus ning teil on vaja leida lahendusi ja vastuseid neile küsimustele. meil on olemas dokument, mis sisaldab paljusid neist võimalikest lahendustest, et Euroopa kasvaks kokku, et investeerinda, investeeritakse tervishoidu, investeeringud inimestesse on investeeringud tööjõudu ja seega ka investeeringud majandusse, investeeringud sotsiaalsesse ühtekuuluvusse, aga see, mida teie teete igapäevaselt, on täiesti vastuolus sellega, mida te ise olete kokku kirjutanud. Te kul-, kutsute liikmesriike üles kärpima maksimaal-, maksimaalselt tervishoiusüsteemi ja ja, ja sotsiaalsüsteemi. vaja on investeerida inimestesse, vaja on investeerida tööjõudu. ja teie käes on võimalus seda muuta. aitäh, proua Kannenbach ja nüüd saab sõna proua Jaakonsaari. arvoisa puhejuhataja. lugupeetud proua president kui me räägime EMU-st, siis selle jaoks on vaja luua ka emu jaoks sotsiaalne dimensioon. see on väga oluline samm ja me peame ütlema, et praegusel hetkel majandus ja sotsiaaldimensioon ei ole omavahel vastuolus, vaid nad on omavahel väga tihedalt seotud. Euroopa konkurentsivõime sõltub otseselt sellest, kuidas me suudame oma sotsiaalset süsteemi ülal pidada ja mida rohkem kodanikke on tõrjutud tööturult, siis kõige, seda suurem on meie võlg, seda rohkem me näeme äärmuslikke liikumisi ja seda raskem on Euroopa Liitu usaldada. ma usun, et enamus parlamendist, nagu volinik Rehn sooviks, näha, et Euroopa Liit oleks tugevam ja ühtsem demokraatlikum ja sotsiaalselt vastupidavam. nii et mina väga suure huviga ootan seda, kuidas kõik need ettepanekud on seotud äh, EMU äh, sotsiaalse sambaga konkreetselt. Euh, aitäh ja lõpetuseks sõna härra volinikule. aitäh, proua president lugupeetud parlamendiliikmed. president Barroso ja volinik Andor palusid, et ma osaleksin sellel debatil ja ma olin nõus sellega ning muutsin oma päevakava siin Strasbourgis, muutsin oma muid kohtumisi, see puudutas riikide põhiseid soovitusi lükkasin need kohtumised edasi järgmisele nädalale, kuna ma omistan majandus- ning rahandusliidu sotsiaalsele mõõtmele eh, nii suurt eh, tähtsust. tahaksin eh, kommenteerida mõningaid teemasid, mis siin sõnavõtuses tõstatati. alustuseks proua Kornelissen, kes rääkis sellest tulemuste tabeli äh, lähenemisest äh, ja sellest, kuidas majanduse juhtimises sotsiaalset mõõdet tugevdada. minu meelest äh, on tõepoolest arenguruumi selleks, et sotsiaalset mõõdet praeguste majandusjuhtimise vahendite puhul enam arvestada. näiteks tulemuste tabel tööhõive alal ning muudel sotsiaalsetel teemadel, see aitaks vä-, vähendada sotsiaalset stressi ning äh, aitaks äh, korrektiivseid meetmeid varem poliitikas kasutusele võtta. ja selline tugevdatud järelevalve kindlasti annaks suurema nähtavuse sotsiaalpoliitika mõõtmele ma-, makromajanduslike otsuste lange-, langetamisel nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikides. ja samuti tugevdaks see tööpuuduse ning sotsiaalpoliitikate monitoorimist. ma leian, et äh, meil on palju õppida üksteiselt liikmesriikide vahel äh, parimad praktikad. Äh, see on juba praegu sotsiaalsfääris ning ähm, tööhõive valdkonnas äh, väga tähtsaks äh, vahendiks. EMU äh, sotsiaalset dimensiooni peaks arvesse võtma ka ühildumus, ühildumis- ning konkurentsi valdkonnas niimoodi, et oleks võimalik läbi viia raskemaid reforme liikmesriik, mis äh, lubab läbi viia keeruka pensionireformi, võiks äh, saada siis toetust näiteks elukestva õppeprogrammidele. paljud rääkisid äh, sotsiaalsete partnerite rollist ja Majandus-Rahandusliidu sotsiaalne mõõde kindlasti peaks ka sotsiaalsete partnerite rolli tugevdama lühiajalises perspektiivis peaksime enam kaasama sotsiaalseid partnereid poliitilistesse protsessidesse ja see aitaks ka siis äh, nende osalust suurendada ning omanikutunnet nendes ähm, protsessides. sotsiaalsete ähm, partnerite kaasamine ning nende konsulteerimine siseriiklikul tasandil on äh, põhimõttelise tähtsusega ja see muidugi langeb juba liikmesriikide vastutusalasse. nagu ma ütlesin oma avasõnavõtus, me peame tegema enam selleks, et tööhõivekriisiga võr-, võidelda, eriti just noorte tööpuuduse vastu võidelda. ja meil oleks vaja lühiajalisi konkreetseid eesmärke, siin on meil see noorte tagatise süsteem, see on toonud endaga kaasa häid tulemusi näiteks Põhjamaades. ja see annab noorele võimaluse saada teatud äh, tagatise äh, siis ähm, näiteks praktikakoha näol võimaldab äh, tema töölevõetavust parandada ning äh, tööturul paremini hakkama saada. ja see on üks sellistest äh, parimatest praktikatest, mis aitab Euroopal üldiselt edasi liikuda, nii et see noorte tagatise süsteem on kindlasti väga hea. nüüd mitmeaastane finantsraamistik komisjon pakkus välja selle et, et kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvusfondist peaks olema suunatud sotsiaalfondi ja siis sotsiaalfondi äh, eelarve ka suureneb kümne protsendi võrra ehk siis ähm, kaheksakümne nelja miljardi euro võrra. see aitaks äh, töö, töö leidmise võimalusi parandada, elukestvale õppele ning haridusele üldiselt pööraksime suuremat tähelepanu ning aitaksime vaesuse vastu võidelda. vähemalt kakskümmend protsenti eh, nendest vahenditest peaks liikmesriik eh, suunama sotsiaalse kaasatuse eh, arendamisele ning lõpetuseks ma ütlen ka paar sõna soome keeles, sellepärast et äh, parlamendiliige Jaak Ansaari tõstatas väga olulise küsimuse ning rõhutas ka seda, et me ei peaks vastandama majandus- ja rahandusliidu majanduslikku aspekti ning sotsiaalset dimensiooni. ma olen äh, samal arvamusel, see ongi täpselt nii, Euroopa ühiskonna majanduslik mudel põhineb sellel, et me oleme suutlikud ka oma majandust paneme korralikult käima, me suudame luua töökohti ning samal ajal me hoolitseme siis ka nende inimeste ees, kes on nõrgemal positsioonil ning pakume neile võrdseid võimalusi ühiskonnas ja tööelus toimetulemiseks. me peame töötama nende mõlema dimensiooni poolt ja seetõttu Majandus- ja Rahandusliidu sotsiaalne dimensioon on äärmiselt oluline, see on põhiliseks teemaks ning äh, komisjon kavatseb esitada konkreetsed ettepanekud selles osas, suur tänu! ja meie arutelu on lõppenud ning äh, nüüd kuni kella kaheteistkümneni on äh, istung katkestatud ja kell kaksteist algavad hääletused.